Buenos días, señorías. Vamos a, a empezar la sesión de esta, de esta... tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, alustagem selle tänahommikuse koosolekuga. võtame kohe käsile päevakorra esimese punkti, mis käsitleb globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamist ja toimimist. ja raportööriks on härra Toomas Händel, annan kohe ka Toomas Händelile sõna, palun lugupeetud esimees, austatud kolleegid. see arvamus, mis käsitleb globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi ja see, selle tuleb lisada teatavad kommentaarid. eelmistel aastatel on see globaliseerumisega kohanemise fond olnud väga kasulik ja aidanud meil leevendada üleilmastamisega seotud panganduskriisi tagajärgi aga me peame seda instrumenti parandama, vaatama üle selle üksikasjad ning lisama vajalikud tegevusjuhendid, juhtnöörid, see on meie jaoks väga oluline, pidades silmas iseäranis majanduskriisi tagajärgi ja majanduskriisi mõjusid tööturule, mis jäävad kehtima veel mõneks aastaks ja mõjutavad meie tööstust. ja esimese punktina selles arvamuses tulma välja, et me peaksime vaatama, kuidas on kasutatud senimaani globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi, kui me vaat-, kui te vaatate nüüd arvamuse esimest lõiget, siis on siin selgitatud, kuidas on kasutatud seda fondi erinevatel juhtumite puhul ja kuidas on liikmesriigid toetust osal, osal osutanud ja, ja milliseid ettevõtteid on toetatud ja kuidas on toetatud neid. ja on räägitud sellest, kuidas liikmesriikides äh, on fondi erinevalt kasutatud. see küsimus vajab selgitamist, äh, see on meie huvides, äh, sellepärast et sellest saab teha järeldusi ja kohandada meie fondi nii, et see fond toimiks tulevikus paremini kui varem. on oluline lisaks sellele, et me püüame tagada selle, et fondi kasutatakse eesmärgipäraselt ja selleks, et toetada ettevõtteid, kellel tõesti on abi vaja. eelmise aruandlusperioodi jooksul me nägime, et ettevõtted kasutasid fondi, kuid tegelikult võib-olla ei olnud otseselt konkreetselt need ettevõtted, kes kriisi ja üleilmastumise tõttu kannatasid. võtame näiteks Telli näite, Tell sulges oma vabriku Iirimaal ja see sulgemine tähendas seda, et Telli äh, vabriku tootajaid, töötajaid toetati neljateist miljoniga, äh, vabrik koliti ümber Hiinasse ja äh, pärast selgus, et Dell ei avanud vabrikut hoopis nii Hiinas, nagu algselt plaanitud, vaid hoopiski Poolas ja Poola töötajad said uued said töökohti juurde ja äh, ja nemad said teatavaid toetusi ka teistest Euroopa fondidest ja tegelikult Dell ei kannata ju üleilmastumise mõjude all. Nende kasuminumbrid ulatuvad üle kolme miljardi ja ma arvan, et seetõttu me peaksime vaatama, kui me räägime globaliseerumisega kohanemise fondist, peaksime kontrollima ja vaatama, et äh, ettevõte lihtsalt ei ürita oma bilansinumbreid ilusamaks muuta Euroopa maksumaksjate arvelt. ja seetõttu ma leian, et me peaksime vaatama, kuidas kaitsta meie majadust, majandust selliste ettevõtete eest, kes meie süsteemi kurjasti ära kasutavad, meil oleks vaja mingisuguseid piirmäärasid või mingeid tööriistu, mis tagavad, et tegemist on tõesti ettevõtetega, kellel on seda abi vaja ja kellel on suured sotsiaalsed kulud. ja lõige kolm, siin ma toon välja, et me peaksime vaatama ümberstruktureerimise meetmeid erinevates piirkondades võttes arvesse ka Euroopa ametiühingute arvamusi ja tehes äh, ja, ja regionaalse arengu äh, vajadusi, nii et globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond aitaks kaasa tööhõive suurendamisele piirkondades ja aitaks kaasa ma-, keskkonnasõbraliku ja sotsiaalselt tasakaalustatud majanduse arenemisele. kui me räägime siin sotsiaalsetest partneritest, tööturupartneritest, siis on ka erinevaid näiteid, eile me rääkisime sellest tööhõivekomisjonis ja paistab, et meil on mitteametlik üksmeel selles osas, et me peaksime äh, siduvalt kaasama ka tööturu osapooled äh, selle abi osutamise otsustusprotsessi tulevikus. siis lõige kuus siin on välja toodud, kuidas saab kasutada seda fondi siis, kui toimuvad ümberkolimised äh, Euroopa siseselt. me tahame taotlusprotseduuri ka lihtsustada ja me tahaksime ka ajalisi limiite lühendada, sellepärast et fondi kasutamine võtab kaua aega aga kui me tahame kiiresti abi osutada, teha seda jätkusuutlikult, siis tuleb seda teha viivitamatult selleks, et tööstuses töötajaid sujuvalt liigutada. ja lõige seitse, seal me räägime sellest, kuidas kohal eurofond on juba läbi proovitud ja hea tööriist, mida saab kasutada ka tulevikus ja tulevikus võiksime me seda ka rohkem kasutada just nimelt tänu majandus- ja finantskriisile. ja meie ettepanekud aitavad äh, reguleerimisala äh, ja suurendada, me tahaksime ka, et fondil oleks eraldi eelarve ja me teame küll, et eelarve küsimused on äärmiselt keerulised äh, ja seetõttu me peame sellest veel täpsemalt rääkima eelarvekomisjoniga, kes on juhtkomisjon selle arvamuse või raporti osas. Tiene en primer lugar la palabra la señora Hübner. suur tänu. ma annaksin sõna proua Hübnerile. suur tänu, härra esimees. me oleme jõudnud hetke, kus me räägime siin äh, fiskaalsest konsolideerimisest, rahandussüsteemide tugevdamisest ja me tahaksime äh, meie riiklike, nii Euroopa tasandi kui ka liikmesriikide tasandi fondide kasutamist tõhusamaks muuta ja kui me vaatame siin seda arvamuse esimest punkti, siis ma olen sellega nõus. me tahaksime, et komisjon esitaks kiiresti ettepanekuid selle fondi kasutamise parandamiseks. ma tahaksin öelda ka, et üsnagi ilmne on see, et me seisame silmitsi suurte struktuuriliste muudatustega Euroopa tööstuses ja tööstusettevõtted, kellel enne kriisi läks väga hästi, kannatavad nüüd äh, raskuste all ja kui uusi äh, töökohti luuakse, siis on üsna tõenäoline, et need luuakse uutes sektorites ja uutes äh, tööettevõtte, uutes ettevõtetes ja ähm, see tähendab ka oma tagajärgi tarbijate jaoks, turgude jaoks, meil on äh, toimimas Euroopa majanduses suured struktuurilised muutused, nagu ma ütlesin, ja kõik need muutused juba praegu mõjutavad kogu meie ühiskonda. ja kõikide nende muutustega on seotud äh, nii väljakutsed kui ka võimalused ja on äärmiselt oluline, kuidas me väljakutsetega toime tuleme, kuidas me selle struktuurilise väljakutsega toime tuleme nii, et äh, muutuste tagajärjed ei äh, nulli ära meie suuri võimalusi. me tahame toetada majanduskasvu, konkurentsivõimet ja teha seda kiiresti ja seetõttu Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sellele ka keskendub Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on reaalne strateegia. meil on oma äh, Euroopa majandus oma struktuuridega, oma konkurentsivõime näitajatega, mis ei ole küll alati piisavad, ja selle strateegia eesmärgiks on äh, tuua sisse uusi äh, elemente ja muuta meie vanu harjumusi, vanu mustreid nii et äärmiselt oluline on saavutada õige tasakaal töökohtade vahel, mida tuleb kaitsta, ja töökohtade vahel, mis tuleks uute töökohtadega asendada. me teame, et sellise tasakaalu saavutamine on äärmiselt keeruline, meil on vaja Euroopas suuri majanduskasvu näitajaid ja me teame, et osa sellest majanduskasvust ei too kaasa uusi töökohti. nii et selleks, et töökohti juurde luua, peame me vältima selliseid poliitilisi tööriistu ja selliseid poliitikat, mis vähendaksid meie konkurentsivõimet, jätkusuutlikku konkurentsivõimet maailma tasandil, sellepärast et see võiks negatiivselt mõjutada meie majanduskasvu ja töökohtade loomise suutlikkust. ma pean ütlema, et ma tunnen suurt kahtlust punktide kaks, kolm ja kuue kuus suhtes, ma loodan, et me saame raportööridega, variraportööridega sellest veel rääkida. me usume, et me nende selliste instrumentidega suudame meie struktuurilisi muutuseid aeglustada negatiivsete stiimulite abil ja ettevõtted ei jää piisavalt konkurentsivõimeliseks, ei muutu piisavalt konkurentsivõimeliseks, me tahaksime jätkusuutlikuid töökohti, me peame keskenduma oma majandusele ja jätkusuutlikkus töökohtade vallas on võimalik ainult siis, kui meie tööstus on konkurentsivõimeline. ma arvan, et me peaksime meeles pidama seda, et globaliseerimisega kohanemise fond peaks struktuurseid muutuseid toetama ja meie muutustega kohanemise suutlikkust parandama mitte peatama neid muutusi, mitte aeglustama neid muutuseid, see peaks olema meie pingutuste põhieesmärgiks. suur tänu, härra esimees! suur tänu, palun, proua Podimater! suur tänu! tahaksin kõigepealt tänada raportööri avaldada talle tunnustust arvamuse projekti eest. minu arvates on praegu õige aeg hinnata, kuidas on äh, globaliseerumisfondi äh, kasutatud, kuidas on selle vahendeid osatud kasutada määruse jõustumisest on möödunud kaks aastat, me oleme seda uut fi-, finantsinstrumenti saanud väga piiratult kasutada, ja mina arvan, et ähm, selle äh, fondi täienduseks peavad liikmesriigid ka teatud äh, andmeid esitama. ja äh, samas peame pidama seda fondi väga oluliseks. nüüd põhjus, miks eriti palju ei ole krediiti sellest fondist kasutatud, on protsessi keerukus. protseduurid on väga pikad, aeganõudvad, seega avalikule sektorile tekitab see lisakulutusi. nüüd pärast fondi töö hindamist, peab järgnema järgmine faas, kus püütakse lihtsustada menetlusi ning samuti tuleb ka reageerida kiiremini taotlustele liikmesriikides peavad olema eh, vastavad ametivõimud, kes siis tegelevad selle eh, fondi vahendite jagamisega, vastutavad selle eest, samuti tuleks liikmesriikide vahel ühe, ühenduse tasandil paremaid eh, kogemusi vahetada kindlasti peaks Euroopa Liit liikmesriikidele rohkem informatsiooni selle fondi kohta jagama. selle, need, need märkused puudutasid ähm, arvamust nüüd artikkel kaks, kus ähm, kutsutakse komisjoni üles adekvaatselt jagama kandma sotsiaalseid kulusid, mis kaasnevad töökohtade kaotamisega ka arvan, et põhimõtteliselt on see väga hea ettepanek. seda võiks veelgi täiustada, keskendudes eelkõige ettevõtetele, kus äh, delokaliseerumine ei puuduta nende pikaajalist elujõulisust see on esimene küsimus, mida tuleks kaaluda ja tuleks keskenduda ka nendele ettevõtetele, kes on saanud äh, oma riigist või siis ühenduse tasandil äh, toetusi äh, viie aasta jooksul enne delokaliseerumist. tänan. suur tänu, proua Podemater ja härra Haaglund. suur tänu mul on olnud suurepärane võimalus eelarvekomisjonis selle töö, selle teemaga tegeleda minu arvates on väga oluline, et me teeme vahet nende inimeste aitamise vahel, kes töö kaotavad ja ettevõtete aitamise vahel, vahel pannakse see kõik ühte patta kokku, aga oluline on aidata inimesi ja mitte niivõrd ettevõtteid. üldiselt ma usun, et me peaksime hindama olukorda järgmiselt, esimeses punktis on kõik suurepärane, see annab hea ülevaate ja selle alusel me võime teha järeldused, aga kui järeldused jäävad samasuguseks, siis on lugu teine. ma saan aru, et alguses käis jutt globaliseerimisfondist, aga nüüd liigutakse hoopis milleski ja millegi muu suunas ja äh, räägitakse äh, teisaldamisest eelarve, Euroopas, sellest on juttu olnud ka eelarvekomisjonis olukord on niisugune, et äh, nii mõnigi kord äh, sellest fondist eraldatud raha ei ole läinud globaliseerumise hüvanguks. me peame tegelikult ikkagi asja sisuliselt arutama. mis puudutab nüüd äh, seda arvamust, siis ma hindan esimest ja neljandat punkti siin. aga kui me vaatame kolmandat punkti, siis seda tuleb põhjalikult arutada, tuleb mõelda, kas see on ikkagi Euroopa eesmärk luua niisugune teisaldamist toetav fond. peame mõtlema sellele, mis on Euroopa Liidu põhimõte. ma tean, et mitte kõik ei ole minuga nõus, kuid igal juhul tuleb tõsiselt arutada, mida me tahame teha. mis puudutab nüüd sotsiaalpartnereid, siis jah, nad võib siia kaasata, aga formaalselt on see suur väljakutse ja ilmselt ka poliitiliselt kuues punkt. teisaldamist Euroopas toetav fond tegelikult hakkab ju Euroopa Liidu idee vastu töötama, sest siin käib jutt kapitali inimeste ja muu vabast liikumisest. see on ju Euroopa Liidu nii-öelda tuum, ma ei saa päris nõus olla sellega, mis siin on. seega me peame seda küsimust arutama seitsmes punkt, nagu proua Hübner juba ütles, majandusolukord ei võimalda meil ilmselt seda fondi laiendada, me oleme juba laenanud ja kulutanud avaliku sektori jaoks möödunud aasta jooksul liiga palju raha, nii et ilmselt rohkem vahendeid ei ole. aga ma ootan nüüd konstruktiivset arutelu raportööriga sellel teemal ja kindlasti tulevad äh, minu poolt ka huvitavad muudatusettepanekud, mida hiljem saab arutada, aitäh. suur tänu. ja nüüd proua Estretšek. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Tak... Eh, Tere hommikust, aitäh. ja ma olen väga tähelepanelikult jälginud seda arutelu. ja minu arvates äh, välja öelda ka hoopis teisi seisukohti, kui seni on öeldud. härra Hagler on kindlasti juba ära öelnud üht-teist sellest, mida mina tahtsin öelda, ma võin härra Haglundi mõnede seisukohtadega ühineda. aga meie peaksime aga üksteisele väga selgelt välja ütlema, milles asi see niinimetatud globaliseerimisfond on algusest peale olnud üsna vastuoluline küsimus. aga see fond on asutatud, see toimib. ja tema lühike eksisteerimise ajalugu on näidanud, et rida otsuseid, mis selle fondi jaoks on vajalikud olnud, on vastu võetud majanduslikus mõttes on nii mõnigi otsus kindlasti olnud suhteliselt vastuoluline. see fond on saanud maksumaksja raha. globaalses mõttes on tegevus olnud edukas. mõned ettevõtted on äh, globaalses konkurentsis edukad, mõned mitte ja minu arvates ei ole mõtet aidata niisuguseid ettevõtteid, kes turul ellu ei jää ja kes ei suuda globaalses konkurentsis sõna sekka öelda. Need ettevõtted peaksid minema mingisuguste uute teenuste või uute toodete arendamise suunas ja minu arvates on üleliigne toetada niisuguste ettevõtete ellujäämist. ma võin üldiselt ühineda sellega, mida härra Haglund ütles. see fond äh, soodustab töötajate liikuvust, kapitali liikuvust Euroopa Liidus. kapitali ja töötajate vaba liikumine on ju üks põhiväärtusi, millele Euroopa Liit on üles ehitatud, seetõttu minu arvates peaks selles arvamuses kutsuma üles palju detailsemat aruannet koostama, komisjon peab olukorda hindama, tuleb vaadata, missugused ettevõtted on saanud äh, sellest fondist raha, tuleb vaadata, kui paljusid töötajaid on vallandanud, äh, tuleb vaadata, kuidas nad on teisaldanud oma ettevõtteid ja nii edasi, ma usun, et me peaksime väga tähelepanelikult ka eelarvekomisjonist menetlust jälgima. fiskaalkonsolidatsioon on kahtlemata äärmiselt oluline avaliku sektori rahasid tuleb õieti kasutada, tuleb kasutada maksumaksja rahasid õieti, see peab toimuma majanduse hüvanguks. ja nüüd selle fondi näol on tegemist nagu paralleelse kanaliga, paralleelsega Euroopa struktuurifondide suhtes. meil ei ole rohkem niisuguseid kanaleid vaja, mille kaudu Euroopa maksumaksja raha hakkab liikuma, aitäh suur tänu, proua Stretšek. ja nüüd härra Jürgenson, äh, komisjon. aitäh. suur tänu selle esimese võimaluse jaoks komisjoni teenistustel rääkida sellel teemal teie komisjonis. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, et ma saan omalt poolt kommenteerida raportööri sõnu. oluline on konstruktiivne arutelu parlamendiga globaliseerimisfondi küsimuses. see on fond, mis on mõeldud koondatud töötajate toetamiseks ja mitte ettevõtete toetamiseks. ma tahaksin rõhutada, et mitte üks ettevõte Euroopa Liidus ja see hõlmab ka veel Iirimaal, ei ole saanud ei raha ega kaasrahastamisvahendeid Euroopa Globaliseerimisfondist. ja see konkreetne juht, millele viidati, ei ole saanud siin toetust, me oleme väga põhjalikult kontrollinud, ähm, tegemist oli ametikoht- või töökohtade teisel, ei olnud äh, Iirimaalt Polasse minevaid äh, töökohti protsessid ja tooted on hoopis teised. Danuta Höbner juhtis tähelepanu aasta kaks tuhat kakskümmend algatusele. globaliseerimisfond on üks mitmest instrumendist, mida selles valguses saab kasutada. me oleme maininud globaliseerimisfondiga seoses tööstuse konkurentsivõime tõstmisega. oluline on äh, minna tärkavatele turgudele, vaadata, kuidas on seal uute töökohtadega ja ettevõtetega ja me kahtlemata töötame selles suunas, et vaadata, kuidas seda kõike kaasata. me tervitame ka kõiki neid ideid, mis on seotud globaliseerimisfondiga kohta. olulised on need menetlused, mille alusel saab globaliseerimisfondi rahasid kasutada tegemist on kahekümne kahe juhtumiga, kus rahastamistsükkel on lõpule viidud ja keskmiselt on läinud aega sellest hetkest, kui komisjon on kogu informatsiooni liikmesriigist saanud, kuni selle hetkeni, kui me liikmesriigi rahandusministeeriumile raha üle kanname, kakssada kakskümmend viis päeva, nii et keskmiselt kakssada kakskümmend viis päeva komisjonis oleme me juba vähendanud või lühendanud omaenese menetlust, me oleme kaks äh, toimingut ühe, ühendanud ja kakskümmend kaks päeva kahesaja kahekümne viiest maha võtnud. ja praegu me töötame selle nimel, et vaadata, kas oleks võimalik veel nelikümmend või nelikümmend viis päeva kärpida sellest menetlusest, mis on seotud krediidi väljamaksmisega aga loomulikult siin tuleb teatud eelarvemenetlused komisjonisiseselt ümber vaadata ja sellega me praegu üsna kiirelt ka tegeleme. samal ajal tahaks öelda, et määruse kohaselt ei, ja fondi rahastamispõhimõtete kohaselt peab meil olema ka peale arutelusid eelarvepädeva asutusega nõusolek ja see tähendab Euroopa Parlamendi kaasamist ja siin peab olema ette nähtud aeg õigete menetluste ja õigeaegsete menetluste läbiviimiseks kahe institutsiooni puhul. me ei saa seda menetlust muuta, kui me mõlemat määrust ei äh, muuda ja finantsperspektiivi ei muuda ja institutsioonide vahelist lepingut ei muuda. ja ma usun, et praegu ei ole mitte aeg äh, nende asjadega tegelemiseks. ja nüüd siis äh, eelviimane punkt Euroopa Komisjon on mõelnud ka sellele, millal tuleks ümber vaadatud regulatsiooni ettepanek teha. tuleval aastal seda asja arutatakse, sellepärast et see on viimane aasta, kus äh, kriisiga seotud erandid on jõus ja siis tuleb vaadata, kas jätkata selle erandi kohaldamist või pakkuda välja midagi uut oluline on aga see üldine arutelu, mis on seotud mitmeaastase rahastamisraamistikuga ja tulevase eelarve struktuuriga. Rootsis olles volinik ütles umbes kolm nädalat tagasi just seda, mis punktis seitse on ettepanekute hulgas öeldud, tuleks luua eraldi eelarvepunkt globaliseerimisfondile rahastamisperspektiivis, nii et see fond oleks teiste rahastamisinstrumentidega võrdväärsel alusel, aga niisugust otsust pole veel langetatud ja komisjon teeb vastava ettepaneku hiljem sel aastal. ja nüüd lõpetuseks, see puudutab teie esimest punkti. ja meil on väga hea meel näha, siin kutsutakse üles saama rohkem informatsiooni, rohkem läbipaistvust lisama äh, statistika kogumisel selle fondi kohta. me praegu valmistame ette aruannet kahe tuhande kümnenda aasta kohta, see saab umbes kuu aja pärast valmis ja me pakume välja, et aastaaruanne oleks koos komisjoni töödokumendiga, kus oleks kirjas kõikvõimalik statistika konkreetsete läbi vaadatud juhtumite kohta. ja me loodame, et see statistiline lisa annab juba palju detailsema ülevaate nendest taotlustest, äh, soolisest tasakaalust, vanuselisest tasakaalust, erinevate sektorite olukorrast, mis on toetust saanud, erinevatest meetmetest, mida on toetatud ja nii edasi. see on alles algus. selle nimel, et saada nii palju informatsiooni kui võimalik ja teha see Euroopa Parlamendi komisjonidele ja nõukogule ja asjast huvitatud avalikkuse esindajatele kättesaadavaks. meie toetame hea tava vahetamist komisjon on omalt poolt korraldanud kohtumisi kõikide liikmesriikide esindajatega, seda on kaks korda aastas tehtud regulaarselt. me oleme korraldanud seminare, mille käigus on selgitatud ja tõlgendatud määrust ja nende kohtumiste ja kontaktide jooksul vahetame me informatsiooni ka fondi kasutajate vahel nii et nemad saaksid äh, omakorda teisi innustada taotlusi esitama. ma kindlasti ootan koostööd ka edaspidi teie komisjoniga, ma võtan teadmiseks ettepanekud, mis siin on tehtud, aitäh. suur tänu, härra Jorgensen. ja nüüd raportöör, palun võtke meie arutelu kokku. ja suur tänu, kallid kolleegid tahaksin tänada teid kasulike ettepanekute eest, mis on asu- äh,, hea alus edasiseks koostööks ja see võimaldab ka nende mõtete ellurakendamist hiljem. suur tänu ka komisjonile selgituste eest. eile juba kohtusime ja vahetasime mõtteid, aga minu arvates oleks kasulik palju üksikasjalikumalt arutada näiteks Stelli näidet kui ettevõte otsustab end sulgeda, sest ta ei ole konkurentsivõimeline, siis äh, fondi mõte oli ju esialgu aidata töötajaid, mitte ettevõtet. teiseks, kui ettevõte otsustab restruktureerida end, samas loob uue tootmisüksuse, tekib küsimus, kas see uus rajatis võib saada kusagilt E, Euroopa fondidest raha või maksumaksjate rahaga peab teda toetama. ettevõte samas võib e, teenida tohutuid kasumeid selle e, põhjal. minu meelest on vaja siin asju selgelt defineerida, iseäranis arvestades tulevast restruktureerimisfondi või mis tahes nime me sellele instrumendile anname minu meelest on täiesti vastuvõetamatu, et ettevõte, kes on miinustes omadega, võtab vastu riigi toetust. loomulikult eh, kui ettevõtet ohustab eh, teisaldamine seoses globaliseerumisega, siis on tal õigus toetust saada, aga eh, see instrument ei ole konkurentsivõimetute ettevõtete väljaaitamiseks loodud pigem oleks, äh, on, on see instrument mõeldud selleks, et toetada töötajaid, nende perekondi, me ei saa lubada, et ettevõtted väärkasutavad selle fondi vahendeid. aga ikkagi olen valmis ära kuulama kõiki ettepanekuid ning edasi koostööd teiega tegema, tänan. suur tänu, härra Hendel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas juuli kaks tuhat kümme. kahekümne kaheksandal juunil arutame veel muudatusettepanekud läbi. meie komisjoni hääletamine toimub kahekümne kaheksandal juunil ning eelarvekomisjonis neljateistkümnendal juulil. see päevakorrapunkt on ammendatud, läheme edasi nüüd tarbijaõigustega ja sõna saab proua Piedikäine, raportöör härra president, kallid kolleegid. neli direktiivi reguleerivad praegu minimaalse harmoneerimisega tarbijakaitse valdkonda ja eh, liikmesriikidel on võimalus olnud lisada eh, siseriiklikke õigusakte mm, nendele direktiividele sageli on see lepinguõiguse alusel tehtud. aga muidugi praktika erineb Euroopas liikmesriigiti. komisjoni liikmesriikide ja parlamendi lähenemised minimaalsele tarbijakaitsele on olnud erinevad. alati on äh, mõeldud, et liikmesriigid äh, saavad ise tagada alati kõrgemat või, või, või tõhusamat tarbijakaitset ja seetõttu on nüüd otsustatud täielikult harmoneerida valdkondi, neli direktiivi kokku võtta. Äh, mis siis juhtub, kui äh, minimaalset harmoneerimist tahetakse muudeta, muuta täielikuks harmoneerimiseks? tekib nimelt mitmeid põhimõttelisi küsimusi kõigepealt äh, vastavalt Lissaboni lepingule on eh, jõustunud ka inimõiguste harta, mis tagab eh, või põhiõiguste harta, mis eh, peab tagama kõige kõrgema võimaliku tarbijakaitse ja kui tarbijakaitse ei ole täielikult harmoneeritud, siis läheks see vastu põhiõiguste hartale. teiseks, Euroopa Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend on suunatud sellele, et tootmine ole, tooted oleksid kõrgekvaliteedilised, tootmine oleks jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. praeguses olukorras aga on seetõttu pigem vähenenud tarbijakaitse liikmesriikides sest tooted ei ole keskkonnasõbralikud, ei ole jätkusuutlikud, kõik see jätkusuutlikkuse problemaatika on väga keeruline ja mõjutab tarbija usaldust toodete vastu. neljas punkt puudutab äh, võlaõigusseadust. Te teate, et äh, veepudeli hind erinevates liikmesriikides on erinev ja täpselt samamoodi on ka võlaõigus äh, liikmesriigiti erinev ja see mõjutab lepinguõigust üldse ka muudes valdkondades, mitte ainult tarbijakaitses. komisjoni ettepanekust võib toetada seda, et ähm, on vaja tugevdada tarbijakaitset e-kaubanduses, piiriüleses kaubanduses, aga tekib küsimus, kas tarbijakaitse või täielik harmoneerimine on kõige parem meetod selle saavutamiseks. kui me võrdleme oma süsteemi USA-ga, siis äh, peab tunnistama, et nende tarbijakaitse tase erineb äh, osariigiti, aga üldine kaitse on neil palju tõhusam digitaalkaupade ja e-kaubanduse puhul ütlevad nad, et tarbijakaitse tõhustamiseks on valitud kõige paremad meetodid, mida on rakendatud, nende jaoks probleeme ei ole, aga samas ei ole ka e-kaubandus plahvatuslikult kasvanud tänu sellele probleemid võivad tekkida kultuurilistest erinevustest, maitse erinevustest, usaldusest maksesüsteemi vastu. seetõttu oleks parem, kui me harmoneeriksime näiteks maksesüsteeme, lisaks sellele kujutan ette ka, et tarbijakaitse kõrgem tase tegelikult suurendab tarbija usaldust palju rohkem kui see kompromissettepanek, mille on teinud Euroopa Komisjon. niisugused mõtisklused viivad mind tegelikult järelduseni, et tarbijakaitset ei ole täielikult vaja harmoneerida praegusel hetkel aga kui tarb-, tarbijakaitse, kui see viib tarbijakaitse tõhustamiseni, siis on see kindlasti hea mõte pikemas perspektiivis. Ehm, mina arvan, et me võiksime eh, pead, peatükk ühte harmoneerida, nimelt terminoloogia, definitsioone ja ta, ja võib-olla ka selliseid punkte võiks ühtlustada nagu toodete tagastamine ja nii edasi, aga mitte neid põhimõttelisi, kõige keerulisemaid küsimusi. seega oleme jõudnud, tegelikult tahtsin veel kahest asjast rääkida, vabandage. on kahetsusväärne, et komisjon ei ole suutnud ette näha tootearendust. toode, toode, teenus ja e, tarkvara e,, näiteks mobiiltelefon e,, millega saab ka muusikat kuulata, kohta, mida teha siis, kui tarbija on rahul telefonitarkvaraga, aga eh, ta ei saa kasutada aasta jooksul eh, muusika uuendustarkvara, kas see on hea ja tarbijat rahuldav toode või mitte? Eh, juba sissejuhatusest peaksime siiski terminoloogiat muutma, see tähendab seda, et tooted on, võivad olla nii materiaalsed kui ka mittemateriaalsed teiseks, ma tahaksin, et komisjon võtaks arvesse ka alternatiivseid äh, vaidluse lahendamismeetodeid liikmesriikide tasandil, aga ka ühenduse tasandil, mis ma mõtlen selle all? siin on räägitud äh, garantiiperioodist, kas see peab olema kaks aastat või, või kümme aastat, aga see ei ole paindlik lähenemine. kui me räägime mingisugusest sulepeast, me ei saa ju oodata, et ta oleks äh, lõputult garantii all, aga on selliseid tooteid, millele tuleb eluaegne garantii anda. ja niisugune kohandamine oleks ainult õiglane eh, nii müüjale kui ka ostjale, eh, eh, see, kui oleks tõesti paigas õige, õiged vaidluse lahendamise meetodid ja meil oleks kindlad põhimõtted, mi-, mille alusel on mõistlik eeldada et äh, teatud garantiiaeg peab olema teatud pikkusega. liikmesriikide käest võib kindlasti uurida, mida peetakse näiteks defektiks ja mida peetakse erinevates liikmesriikides nii-öelda peidetud, varjatud defektiks ja milline on äh, nii-öelda mõistlik eeldatav äh, eluaeg ühe toote jaoks. ja nüüd räägime sisust, Eh, finantsteenuste puhul oleks hea, sõltuvalt nende iseloomust, et nad, neid reguleeritakse erinevate direktiividega, ainus probleem, mis tekib siin, on seotud eh, väikeste eh, toodetega nagu tarbijakrediit, mõelge kas või mobiiltelefonidele näiteks, või et nendele kindlustustele, mis saadavad teatud tooteid, neid võib-olla peaks tulevikus regi-, reguleerima äh, erinevate määrustega, näiteks äh, ebaõiglase ettevõtlust tava direktiiviga või määrusega, suur tänu! suur tänu, proua Piedikainen, neli sõnasoovijat äh, on avaldanud soovi sõna saada ja komisjon ka ja, ja me asume õige pea hääletame ja seetõttu ma paluksin kõigil sõnasoovijatel teha nii lühidalt ja täpselt kui vähegi võimalik, härra Sanchez Preseda. suur tänu, härra esimees, mina kõigepealt tahaksin tänada proua raportööri selle arvamuse projekti eest, me juba rääkisime sellest arvamuse projektist eelmisel kohtumisel, mul on omalt poolt kommentaarid, mis täiendavad teie sõnavõttu, kõigepealt mis puudutab äh, direktiivi ja seost inimõigustega ja siis äh, finantsteenuste turu seotus äh, selle tarbijadirektiiviga ja siis lisaks sellele, kuidas tarbija peaks olema seotud finantsturu meetmetega. kõigepealt äh, tarbija äh, õigused on, äh, tarbijakaitse on tegelikult selle uue ettepaneku pealkiri, kuid tegemist ei ole tegelikult päris selge horisontaalse ettepanekuga, tegemist on nelja direktiiviga, mis on seotud tarbijakaitsega ja põhieesmärgiks on võib-olla isegi kaitsta siseturgu. kui tegemist on direktiiviga, mis keskendub tarbijakaitsele, siis see peaks olema ka üldeesmärk, isegi siis, kui selle direktiiviga kaasnevad ka positiivsed mõjud siseturule. me peame ka täpselt paika panema selle, kui millisel tasandil me tahame ühtlustamist näha Äh, me peaksime saavutama erinevaid eesmärke ühtlustamise abil, äh, aga mitte vastupidi. ja seetõttu täielik ühtlustamine võib-olla seaks ohtu meie tarbijate kaitse siseturu äh, raamistikus, killustamine õigusaktide võlgas liikmesriikide tasandil on hoopis teine küsimus, aga liigne ühtlustamine siiski võib ka siseturu ohku seada Äh, täielik ühtlemine võib seada ohtu tarbijate õiguste kaitse ja kui äh, seda juhtub, see juhtub, siis äh, see õõnestab tarbija usaldust siseturgu. ja mis puudutab täielikku ühtlustamist, siis ma arvan, et meie lähenemine peaks olema selge, me peaksime täpselt panema, millistes valdkondades me tahame seda, seda teha ja alles siis seda tegema. siis liikmesriikide tasandil saab samuti tarbijate õigusi parandada, siis finantsteenused. me peame paika panema selle, kas tegemist on horisontaalse direktiiviga, kui see on horisontaalne direktiiv, siis tuleks see, peaks see keskenduma ka finantsturgudele. ja finantsturud on loomulikult ja finantsteenused on oma olemuselt päris erilised ja, ja teenused, tooted on teistsugused kui teistes majandussektorites aga mulle ei meeldiks, kui me liiguksime osalise kaasamise poole, ma arvan, et me peaksime rakendama kahte sätet, kahte klauslit, spetsialiseerumise klauslit, mis tähendaks seda, et me võtame arvesse finantsteenuste, finantsteenuste erilist olemust ja siis on meil vaja klauslit, kus viidatakse liikmesriikide kõige soodsamatele õigusaktidele, me ei taha mitte mingil juhul õõnestada tarbija õigusi ja seeläbi õõnestada ka siseturu toimimist. selle direktiiviga tõstatatakse konkreetsed küsimused, nagu näiteks nagu näiteks konk-, konkreetselt tellitud müük, vaikimisjoost, siis me peame arvesse võtma ka äh, kindlustusleppeid, mida sõlmitakse vaikimisi, me peaksime liikuma põhimõtteliselt ka finantsteenuste valdkonnas äh, Euroopa tarbijaõiguste harta suunas meil on vaja konkreetseid sätteid äh, teavitamise kohta ja meil peavad olema ka vastutuse kohta konkreetsed eeskirjad, me peame võtma arvesse liikmesriikide parimaid tavasid ja kollektiivhagi ja võimalusi ja nii edasi ja nii edasi. me peame panema paika ka tegevusjuhendid, äh, menetluskorrad, kõik need küsimused vajavad veel täpsustamist äh, ja ma arvan, et see, seetõttu see direktiiv konkreetselt praegusel hetkel ei keskendu piisavalt tarbija õigustele. härra Schmidt, tehke võimalikult lühidalt. Äh, ma eeldan, et te ütlesite, et ma pean tegema lühidalt, ma katsun seda teha ma tahaksin tänada proua äh, raportööri koostöö eest, kuid ma pean ütlema, et mul on kahju, et paistab, et me oleme loobunud täis täieliku ühtlustamise mõttest. selle ülevaatamise eesmärgiks peaks olema Äh, ühtlustamise kõrge taseme saavutamine. meie saavutused ei ole suured saavutused, kui me ainuks, ainsaks saavutuseks on nelja direktiivi ühendamine ühte direktiivi. no ma arvan, et me võiksime arvesse võtta ka võima-, ka üleminekuperioodide rakendamise võimalust, kuid eesmärgiks peaks olema siiski täielik ühtlustamine. mis puudutab härra Sanchez-Presedo äh, avaldust horisontaalse lähenemise kohta ja ka finantsteenuste kohta, siis äh, ma arvan, et tegemist on üsnagi äh, asjakohaste kommentaaridega. Äh, krediidilepingute direktiivis on välja jäetud laenud tarbijate jaoks, kui tegemist on laenudega, mis jäävad allapoole kahesaja euro piiri ma arvan, et me peaksime konkreetselt äh, rõhutama, et alla kahe tuhande kahesaja eurosed laenud peaksid olema ka hõlmatud selle direktiiviga. väikesed äh, summad, äh, mida näiteks laenatakse SMS-laenudena, võiksid olla ka lepingueelsete teenuste all hõlmatud, sellest oleks kasu Äh, väga paljudel äh, kümnetel tuhandetel tarbijatel, peamiselt noortel tarbijatel, kes äh, praegu kannatavad väga kõrgete intressimäärade all ja nii edasi ja nii edasi. ja kes võtavad just nimelt kahesaja, neljasaja euro suuruseid laene. härra esimees, ma tahaksin veel tõstatada ühe vastuolulise küsimuse, vastuolulise teema ma arvan, et mis puudutab kollektiivhagi küsimust, siis äh, seda tuleks kindlasti käsitleda, sellepärast et sellest oleks kasu äh, välismaal tooteid ostvatele äh, to-, tarbijatele, see aitaks ka suurendada tarbijate usaldust ja võimaldaks tarbijaid kaitsta nii-öelda mitte tõsiste, mitte tõsiseltvõetavate ettevõtete eest ja mis puudutab digitaalseid teenuseid, digitaalseid tooteid, siis ma arvan, et seda tuleks, see tuleks kindlasti kaasata direktiivi reguleerimisalasse iseäranis, kuna selline kaasamine tooks kaasa digitaalteenuste kasvu. ja ma arvan, et kindlasti tuleks arvesse võtta ka liikmesriikide lepingu õigussätteid. suur tänu! Oui, je, je vais aller très vite. Euh, ma teen kiiresti. Äh, rohelised on nõus selle äh, ettepanekutega ja arvamuse ettepanekute ja kommentaaridega ma tahaksin öelda, et me oleme täiesti nõus ka sellega, mida ütles minu eelkõneleja kollektiivagide kohta. see on arvamusse ka kaasatud aga ma tahaksin küsida ühe küsimuse arvamuse koostajalt. Äh, miks on ainult kaks muudatusettepanekut? Äh, siin on pikk nii-öelda lühiselgitus, äh, ainult kaks muudatusettepanekut, aga kus on siis ülejäänud muudatused, härra Fox? suur tänu, minu fraktsioon toetab ettepanekud, äh, mis aitab ettevõtete koormat vähendada piiriülese kaubanduse osas ja samas suurendab tarbijakaitset. me oleme nõus härra Piedike, proua Piedikaineni äh, ja tunneme muret äh, sellepärast, et täiuslik täielik ühtlustamine võib viia tarbijakaitse nõrgenemiseni. Ühendkuningriigis näiteks on tarbijatel õigus öelda ei tootele ja see on väga oluline õigus ja ma olen, me oleme ka nõus äh, proua Piedikäineniga, et äh, garantiiperioodi vähendamine kahele aastale e-, ei oleks õigustatud, aga on ka üks valdkond, kus me pole arvamuse koostajaga nõus ja see puudutab finantsteenuseid. meie oleme nõus, meie arvame seda, et finantsteenused on oma olemuselt nii erilised, et seetõttu nad ei peaks kuuluma selle direktiivi reguleerimisalasse, aitäh. aitäh, härra Fox härra, proua Estile, palun. Thank you to the raporteur. suur tänu, härra esimees, suur tänu arvamuse koostajale, mina kuulun siseturukomisjoni ja me räägime sellest täna või homme ja ma olen täiesti nõus raportööriga, mis puudutab täielikku ühtlustamist, tarbija õiguste direktiiv peaks tegelikult tarbija õiguseid parandama, aga Šoti inimeste jaoks see tähendaks tegelikult äh, vähendamist ja siseturukomisjonis selgus, äh, et meil tegelikult on erinevused Šotimaa ja Inglismaa vahel ja mitte äh, ja, ja mis, mis liikmesriikidest veel rääkimatagi ja võib-olla me peaksime tagasi pöörduma tarbijadirektiivi juures arutelu laua taha ja ma tänaksin eh, mulle sõna andmise võimaluse eest. Eh, proua Pietikäen, kas te saaksite kiiresti ja otsad kokku võtta? suur tänu, ma võtan kõiki teie kommentaare arvesse eh, muudatusettepanekuid rohkem ei ole, sellepärast et me leiame, et me ei peaks täielikku ühtlustamist äh, toot-, toetama ja seetõttu ei ole tegelikult mingisugust mõtet äh, neid äh, artikleid parandada. ja ma võtan arvesse kollektiivse hagi ettepanekut, kui poliitilised fraktsioonid on selles küsimuses ühel meelel. ja ma arvan, et sellisel juhul võime me ka kas äh, ühtlustamise puhul täie terminoloogia paika panna või siis tagasi arutelulaua taha pöörduda sellega ja, ja alustada algusest. mina isiklikult täielikku ühtlustamist ei toeta, sellepärast et sellest oleks, poleks kasu ei tarbijatele ega ka ettevõtetele. suur tänu, proua Piedikäinen! ja ma tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute täh-, esitamise tähtaeg on kaheksas juuni ja hääletame järgmisel kuul. meie komisjonis toimub hääletamine kolmeteistkümnendal, sisekomisjonis, siseturukomisjonil kahekümne kuuendal ja täiskogus võtame selle käsitlusele septembri esimesel täiskogu osaistungjärgul. ja kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis äh, sellega lõpetaksime selle päevakorrapunkti käsitlemise, lähme edasi hääletamisega ja suur tänu, et äh, te tegite võimalikult lühidalt. Right, uh, hello everybody. tere kõigile ka minu poolt. Uh, ma tuletan teile meelde, et meil läheb vaja hääletuskaarte. Uh, ma loodan, et teil on kõigil teie hääletuskaardid olemas, uh, kui meil on, meil läheb neid vaja, kui on hääli raske lugeda. On ten there will be oral, oral, oral amendment. Oral amendment. By Is that the right way for that? Was that?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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test vote, please? teeme proovihääletuse. võtke välja oma hääletuskaardid. lugupeetud daamid ja härrad, proovihääletus, hääletus on alanud, palun hääletage kõik millegi üle. lihtsalt selleks, et me saaksime kontrollida. me tahame kontrollida, kui palju inimesi hääletavad. kas äh, kõigil on hääletuskaardid masinasse sisestatud, teeme proovihääletuse. kas kõik on hääletanud, me oleme kõik ühel meelel? kas kõik hääletasid? Right, we haven't got too many or anything. Well, thing when she says right right okay right we seem to have not not got any any paistab et äh, meil on liikmeid piisavalt, aga mitte ülearu, mistõttu võime asuda päris äh, hääletuse juurde. So we are now going to vote on kõigepealt hääletame Werner Langeni arvamuse projekti üle tuletisinstrumentide turgude kohta ja edasiste poliitikameetmete kohta, kes on kompromiss C üheksa poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd läheme edasi muudatusettepaneku kaheksakümmend neli juurde, mida hääletame kahes osas. esimene osa punkt üks A kuni esimese semikoolonini, kes on äh, selle esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa ehk siis ülejäänud osa tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, paistab, et äh, tagasi lükatud. ehkki ma arvan, et väga palju sellest on juba teistes punktides käsitletud. ja nüüd lähme muudatusettepanekuga kaheksakümmend viis edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse langevad seetõttu ära, lähme edasi kompromissiga C kümme, hääletame kahes osas, härra Kämpfe teil on kodukorraline küsimus meil oli ka üks suuline muudatusettepanek, see puudutab äh, kompromiss kümnen-, kümnenda kompromissi teist osa, me tahame ära võtta sõna printsipaal või põhimõtteline ja kui see on ära võetud, siis saame me ka äh, kompromissettepaneku teise osa poolt hääletada. Äh, sest likviidsus on üks suuremaid väljakutseid, te olete isegi seda toonitanud, seetõttu kompromiss on ikkagi üsna laiaulatuslik ja see peab ikkagi arvestama neid küsimusi ja kui see sõna principal või äh, põhimõtteline ära võetakse, siis me hääletame poolt. härra Langen, palun. vabandan kui ähm, te olete nõus, siis on raportöör ka nõus. jah, ma võin olla nõus sellepärast et siin tegelikult öeldakse üks põhimõtteline tingimus, ehk siis üks paljudest, aga mitte kõige põhjapanevam, põhimõttelisem küsimus siin ja kuna tegemist on üks paljudest, siis ma olen valmis tegelikult ole-, teiega nõustuma ja, ja selle sõna kustutama. Teie inglis on, inglise keel on kindlasti paremal tasemel kui minu prantsuse keel, nii et jah nüüd asume siis äh, hääletama kompromisse C kümme esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine osa, välja arvatud printsipalsõna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sõna printsipal jääb välja. Lähme edasi muudatusettepanekuga sada jah, paistab, et sada siiski muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks, kes on poolt, vastu, e- erapooletud. ma arvan, et äh, see on vastu võetud, aga kui ei soovita, siis kontrollime. kontrollime muudatusettepanekut sada kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja muudatusettepanek sada kolm on tagasi võetud, läheme edasi muudatusettepanekuga sada neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. muudatusettepanek sada neli elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? selge, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd siis äh, lähme edasi algse teksti juurde, kes on poolt, kes on algse teksti poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada viis, kes on poolt? vastu. erapooletud. ma arvan, et jällegi on tulemus kaheldav ja pole päris selge, kontrollime, muudatusettepanekut sada viis. kas kõik on hääletanud? ma ei näe veel tulemusi. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et see on tagasi lükatud, kuid kontrollime elektrooniliselt, sada kaheksateist elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud algne tekst äh, lõikes viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tulemus on ebaselge, kontrollime, muudatusettepanek sada kakskümmend üks. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, jälle on tulemus äh, niisiis äh, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, ma usun kompromiss C kaksteist, mis on, paistab kõik ühes osas. niisiis, äh, kompromiss C kaksteist on ühes osas, ehkki meie, minu hääletusnimekirjas paistab, nagu oleks tegemist kahes osas hääletusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lähme edasi sada äh, üheksateist, äh, sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa on tagasi võetud ja lähme edasi sada nelikümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C viisteist, siin on äh, üks lisand, millega kõik on nõus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, seda meil ei ole vaja hääletada, sellepärast et selle me kaasasime kompromissi C üheksa ja seetõttu me juba hääletasime selle üle ja raportöör muutis selle äh, hääletusnimekirja, kuid lihtsalt see on siin kirjas, mitte kõigi nimekirjades siis. ja ka nüüd hääletusame sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas hääletame ka algteksti? ei, siis sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C kuusteist kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kompromissist äh, C kuusteist, meil on kaks võimalust, meil on suuline muudatusettepanek Sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt, et me võiksime asendada teise osa teise sõnastusega, kuid ma arvan, et kõigepealt äh, hääletame me äh, algset teist osa, nii et kes on siis algse teise osa poolt, vastu, erapooletud ja seega on tegemist vastu võetud teise osaga algselt äh, oli kolmas osa lisa, nii et hääletame kolmast osa nüüd lisana ja asenduse asemel, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. nii et äh, need täiendavad sõnad lisame juurde. no tekst saab pisut olema pisut iseennast kordav, kuid seda võime täiskogul veel parandada. ja nüüd lähme muudatusettepaneku sada kaheksakümmend üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C seitseteist A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja sada üheksakümmend kaheksa, muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. minul ei ole kirjas, et see ära langeks, kakssada üksteist, eks ole, me räägime kahesaja üheteistkümnest. minul ei ole kuskile märgitud, et kakssada üksteist oleks äh, ära jäetud. Yes, please, on a point of order. Äh, kodukorraline küsimus minu nimekirjas on äh, kirjas, et kakssada üksteist äh, langeb ära, kui kompromiss C kaheksateist vastu võetakse. kompromiss C kaheksateist hõlmab kahe tuhande kahesaja kahte, kahesaja üheteistkümnendat ja kogu kompromiss ju tegelikult puudutab CDS-ide kauplemist ehk raportöör võiks midagi öelda. Äh, mina arvan, et päris täpselt see ei hõlma siiski seda, see kompromiss, seda ma arvan, peaksime selle üle eraldi hääletama, täpselt tegemist on noh, eraldi punktiga. ma arvan, et me hääletame seda siis täiendusena ja kui äh, midagi jääb ebaselgeks, äh, siis täiskogul katsume selle asja ära korraldada hääletasime just kahe tuhande kahesaja üheteistkümnendat ja see võeti vastu nii et äh, läheme nüüd edasi kahe tuhande kahesaja kaheteistkümne juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu. kontrollime kahe tuhande, kahesaja kuueteistkümnendat, kes on, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss C üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C kakskümmend järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõige kuus äh, arengukomisjonilt, kes on poolt, vastu keegi ei hääleta praegusel hetkel, see tegemist on lõikega kuus. hääletame lõiget kuus. arengukomisjoni poolt esitatud muudatusettepanek lõike kuus kohta. Right, the, the, the raportöör that... arvab, et seda hõlmab juba kompromiss või on ta selle vastu no.? üks kahest, ma arvan, et äh, võib-olla me hääletame seda ja siis teie olge selle vastu, kui see on hõlmatud juba, hääletame siis. lõige kuus, kes on poolt? kodukorraline küsimus. Oh, minu paberitel on kirjas, et kompromiss kakskümmend hõlmab muudatusettepanekuid, äh, mille hulgas on ka äh, TV6 ja mulle tundub, olles samuti Arengukomisjoni liige, et see on hõlmatud kompromissiga. seetõttu on tegemist hilise muudatusettepanekuga, hilises muuda-, hiline muudatusettepanek, mis on mulle esitatud, ütleb, et see ei ole hõlmatud, kuid kui raportöör ja teie arvate, et see on hõlmatud, siis äh, eeldame, et see on hõlmandatud, see on siis äh, siiski näeb äh, paberil parem välja kui vastu hääletamine. lõige seitseteist, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa ja kakssada nelikümmend ja nii edasi langevad ära, sest et äh, kakssada kolmkümmend kaheksa võeti vastu, nüüd läheme edasi kompromissiga C kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. vabandage, mul ei, ma ei saa aru, siin on erinevaid numbreid nüüd mul ei ole kahesaja neljakümne üheksandat siin puudutab kompromi- või katab, seda katab kompromiss viiskümmend. aga tõesti, seda pole siin öeldud. jah, kui raportöör on rahul sellega, siis see tõenäoliselt kompromiss seda tõesti ka hõlmab. nii et äh, lähme edasi, muudatusettepanek kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuid ma arvan, et kontrollime siiski elektrooniliselt üle, kakssada viiskümmend. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. lõige üheksateist, algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst lõikes kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt,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 kompromiss C1, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algne tekst põhjenduspunktist C, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. keeleline muudatusettepanek, mida ei ole vaja hääletada, on muudatusettepanek kolmteist, nii et selle võtame lihtsalt vastu. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja, ja lähme edasi muudatusettepaneku kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, kuid kontrollime siiski muudatusettepanek kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? kas keegi soovib veel hääletada? üks äh, sotsiaaldemokraat on meil üle. nüüd äh, on kõik korras, hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletud vabandust, see on ära langenud, kakskümmend seitse, kakskümmend kolm on äh, nüüd hääletusnimekirjast kadunud, nii et hääletame kolmekümnendat muudatusettepanekut, oi, ka see on ära langenud. nii et hääletame kahekümne neljandat muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kahekümne kuuendat muudatusettepanekut hääletame kolmanda, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, kompromiss C viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli siis esimene osa, kas te saite aru, et see on kahes osas, see oli esimene osa, mida me hääletasime. teine osa kompromissist C viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime C viienda teist osa. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend seitse, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et vastu võetud, kuid kontrollime seda elektrooniliselt, sellepärast et praegu on liiga palju käsi siin saalis püsti. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend seitse. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. kuid äh, sedakorda oli tegemist üsnagi äh, piiripealse tulemusega. muudatusettepanek nelikümmend seda hääletame lisana, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C kuus, siin on ka üks uus osa keskel, kõik on sellega nõus olnud, nii et kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi C7 juurde, kes on kompromiss C seitse ja jällegi siin on lisatud äh, detailsed tehingud, kõik on olnud nõus sellega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme edasi muudatusettepaneku kuuskümmend kuus juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. C kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kuuskümmend üheksa, kes on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. C kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. C kakskümmend kolm eilsete diskussioonide järgi äh, selle asemel, et kasutada and ja or, tahame me pakkuda nii-öelda keelelist kompromissi, äh, kolmas rida, Euroopa Liidu valuuta ja on seotud Euroopa Liidu üksusega mille osaks on Euroopa Liidu finantsinstitutsioon. mulle tundub, et liiga otsekohene kolme ühendatud tingimusega variant ei ole hea või siis ka liia, liialt lai äh, tingimuste seadmine ei ole samuti meile vastuvõetav. meie ütleme, et kõigepealt tuleb esimene ja teine tingimus täita või siis esimene ja kolmas tingimus täita, need on meie, meile tundub, et keeleliselt on see mõistetavam kõikides äh, keeltes, sellepärast et kui sinna koma panna, siis äh, tekib küsimus, mis, millega seostub äh, EU currency and related to ja nii edasi, ja EU currency or EU currency and financial institutions on siis meie ettepanek, kompromissettepanek. me rääkisime sellest eile, me leppisime kokku, et et praegusel hetkel selle esitamine ei oleks põhjendatud, tegemist oli kompromissiga, mille puhul olid nõus neli äh, fraktsiooni ma mõistan, mida härra Kampen üritab teha, ma ei saa ka aru, kuidas see peaks toimima ja, ja võib-olla me võiksime mõnes kohas keeleliselt pisut teksti parandada täiskogu faasis. praegu ma teeksin ettepaneku, et me hääletame seda tekste algsel kujul. härra Langen, palun, kas teil on midagi lisada? mina teen ettepaneku, et me hääletame ja me võime pärast äh, mm, enne täiskogu hääletust muudatusi sisse viia äh, ja kasutamine äh, kõigis, mõlemal, mõlemas lause osas, see jooks kolm tingimust. me rääkisime sellest eile väga põhjalikult ja minu fraktsioon pärast läbirääkimisi oli seisukohal, et me peaksime jääma algse ettepaneku juurde ja kasutama and'i mõlemas kohas. sellisel juhul me hääletame C kakskümmend kolm, seda algsel kujul. ja kes on selle poolt? suuline muudatusettepanek langeb ära, sellepärast et sellele oldi vastu There is a formal, there is a formal objection. on ka ametlik, kui meil on olemas ametlik vastuväide suulisele muudatusettepanekule eh, ja seetõttu me ei saa seda hääletada raportöör teeb ettepaneku, et me hääletame algse teksti üle, me võime seda teha, sellepärast et sellest teemast räägiti juba eile ja härra Dominici, mis on teil öelda selle asja kohta? ma tahtsin täpselt aru saada, kas raportööri vastuväide põhines ainult äh, puudutas ainult äh, seda suulist muudatusettepanekut või viitab ta ka suulisele muudatusettepanekule, mille minu fraktsioon on esitanud? härra Langen. Äh, es geht darum, dass äh, siin räägime me me, me rääkisime sellest äh, kompromissist väga üksikasjalikult äh, ja see on ainukene valdkond, kus äh, minu fraktsioon leiab, et raportöör peab jääma enda juurde kindlaks, minu fraktsioon leiab, et meil peavad olema need mõlemad ändid, need mõlemad jah-sõnad siin sees või ühendavad jaad siin sees, aga ma arvan, et hääletustulemus näitab meile, kuhu me lähme aga suulisele muudatusettepanekule on äh, ametlik vastuväide. jah, teie suuline muudatusettepanek on kahes osas, võib öelda, et kõigepealt me hääletame siis äh, kompromissi C kakskümmend kolm ja siis hääletame, äh, et uurida, kas see algne ja-sõna, mis on Euroopa Liidu üksuse ja Euroopa Liidu finantsinstitutsiooni osa vahel langeb ära või ei lange ehk siis EU entity ja to which an EU financial institution is a party. ja äh, meie tulemused näitavad, kõigepealt äh, hääletame kompromissi C kakskümmend kolm koos selle and sõnaga, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Pullmann, härra Pullmann, see on vastu võetud äh, isegi ilma teie fraktsioonita Frau äh, Vorsitzende. Äh, äh... lugupeetud esinaine. tegemist ei ole siin äh, boksi matšiga. meil on oma eeskirjad ja eeskirjades on kirjas, äh, et me peame püüdma mõistliku lahenduse leidmise poole keerulistes olukordades. minu fraktsioon leiab, et me peaksime võtma arvesse härra Dominici muudatusettepanekut ja me peame, peaksime seda ka hääletama ja me taha, oleksime hääletanud ka roheliste muudatusettepanekute poolt, kuid me oleme ka me oleme nõus ka raportööriga ja aga meil peab olema võimalus äh, täpselt oma soovi avaldada, aga kui te kõigepealt soovite, et me hääletaksime kõigepealt kompromissi äh, üldiselt, siis meil ei ole enam võimalik hääletada suulist muudatusettepanekut pärast. kui te soovite ja ja või vahel oma oma arvamust avaldada, aga eelmisel korral te ei avaldanud protesti siis, kui ma seda sellise järjestusega hääletasin. Äh, ja võib-olla te nüüd saate aru, et ma olen valmis alati hääletama väikeseid muudatusettepanekuid enne suuri muudatusettepanekuid, järgmine kord katsuge seda mulle õigel ajal meelde tuletada. praegusel hetkel äh, ma arvan, me siin räägime ühest väiksest sõnast, võib-olla oleks olnud kergem alustada selle suulise muudatusettepaneku hääletusega. mul on väga hea meel, et äh, te saate oh, oh, ehk aru, kuidas me äh, täna oma tööd teeme. hääletame siis äh, või ja ja vahel, kes on jah, ja sõna poolt? ja ühendussõna äh, poolt. ja, ja, ja. kes eelistaksid sõna või? ja võidab. võime kontrollida elektrooniliselt, kui soovite, ehkki tulemus on päris selge. Eh, eh. okei, kontrollime kes on jaa-sõna poolt? kas kõik on hääletanud, praegu kolm inimest veel ei ole hääletanud, kõik, kes tahavad hääletada, on hääletanud loodetavasti. ja sidesõna ja on võitnud selle võistluse ja seetõttu sidesõna või langeb ära. ja nüüd lähme tagasi oma hääletusnimekirja juurde, hääletame C kakskümmend kolm sõnaga ja, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd oleme paika pannud põhimõtte, et hääletame kõigepealt väik-, väiksed muudatused ja lõpuks siis muudatusettepaneku üldiselt. ja nüüd siis muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tulemus äh, ei olnud päris selge, ma ei saanud täpselt aru, mida tegi Rahvapartei äh,, paistab, et jäeti erapooletuks. aga nüüd siis muudatusettepanek üks, põhjenduspunkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaks, arengukomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja muudatusettepanek kolm arengukomisjonilt, kes on poolt, vastu. kontrollime seda muudatusettepanekut kolm elektrooniliselt. muudatusettepanek kolm elekt-, arengukomisjonilt, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. nüüd äh, hääletame teksti muudetud kujul, teeme seda elektrooniliselt, hääletame kogu teksti muudetud kujul. kas kõik on hääletanud? väga hea, nelikümmend kolm poolt, üks vastu, üks erapooletu, õnnitleme härra Langenit. okei okay., we now have no nii, läheme edasi right.. Uh, We can, hopefully we can speed up a bit now. loodetavasti saame me edasi vähe kiiremini liikuda. ja nüüd me hääletame Edward Cicluna äh, euro kasutuselevõtt Eestis esimesel ajal kaks tuhat üksteist. ma tean, et see oli väga põnev teema. aga huvitav on ju ka tegelikult see, et meil on tegemist liikmesriigiga, kes on täitnud euroalaga ühinemise kriteeriumid, usaldushääletus, mis meil nüüd ees seisab. kas kõik on valmis? muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst poolt, vastu, erand, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ah, kolmas lõige, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies lõik, algtekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuues lõik, algtekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. allakad üksteist kuni kolmteist. lõiked üksteist, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt või muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst põhjenduspunkt B, aga nüüd C poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja algtekst tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis elektrooniline hääletus, hääletamine on alganud, alanud poolt, kas kõik hääletavad? Äh, veel paar peaks hääletama. kas kõik, kes pidid hääletama, on hääletanud? aitäh. hääletamine lõppenud. Äh, nelikümmend poolt, kaks vastu õnnitlen raportööri õnnitlen Eestit. ja nüüd liigume edasi. Hans-Peter Maasini arvamuse projekt äriregistrite ühendamisest, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ma saan kõikidest märkidest aru, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. langeb ära muudatusettepanek kolm, algtekst, lõige kaks hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek neli kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. algtekst, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, algtekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromisstekst, lõike viis kohta, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus muudetud teksti kohta. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud õnnitlused raportöörile. okei okay,, we now. ja nüüd liigume edasi. ja hakkame läbi vaatama raporti projekti Otmar Karasi poolt Basel kaks ja kapitalinõuete direktiivi läbivaatamine. ma annan teile paar hetke, et need saaksid lahkuda, kes soovivad. Right. Mr. Karras. Where's he going? Right, I think it's uh, quiet enough. ma usun, et nüüd on saal piisavalt vaikne, et jätkata. härra Karas, palun, sõna on teil. daamid ja härrad ma tutvustaksin teile lühidalt oma raporti projekti. me oleme juba korduvalt seda arutanud, rääkinud sellest, miks meil on vaja seda omaalgatuslikku raportit. minu arvates see omaalgatuslik raport ja arutelud selle ümber näitavad, et teema on väga oluline. miks siis? vaadake, meil on siin ka äh, CRD kolm raportöör, me teame, et ameeriklased äh, räägivad selles, et see RD kolme kõiki komponente ei suudeta õigeaegselt ellu viia. meie kogemused baasel kahega on näidanud, et Ameerika ühekliigid ei ole Basel kahte veel rakendanud. ja kui me jätame nüüd selle teadmise kõrvale, äh, siis äh, hetkel Baseli komitees äh, CRD neli või Basel kolm on aruteludega jõudnud lõpufaasi ja suve lõpul langetatakse ka otsus ja siis tehakse ka aasta lõpus direktiivi äh, ettepanek. meie parlamendina ju osaleme selles protsessis. me peame olema, lahutama osa baasel kolme, äh, me vaatame seal, oluline on baasel kolme CRD nelja käsitlemine, me peame olema tähelepanu keskpunktis sellega aga kahtlemata nagu Baseli komitee on öelnud, et kogu tegevustikku tuleb laiendada, tuleb äh, samuti parlamendile anda aru selle kohta, mis Baseli komitees toimub ja Baseli komitee liikmete tegevust peab ka meie komisjon koordineerima. arutelud on näidanud, et tegelikult võrdsed võimalused ei ole veel välja kujunenud. suur veelahe on pankade ja majanduse ja kapitali määratlemise vahel, selle vahel, mis on oluline Euroopa kontinendil, mis on oluline reaalmajanduse jaoks, nii et siin on väga suured tühimikud, nagu Baseli komitees välja tuli mina seda aruannet koostades nägin, et äh, tuleb hinnata mõju reaalmajandusele, ei piisa, kui vaadata mõju pankadele. Äh, me mõistame, mis on G kakskümmend eesmärk, aga äh, me peame ka kapitali nõuete kvaliteeti parandama, me peame riski viima miinimumini ja meil on vaja õiget tasakaalu erinevate ärimudelite, erinevate standardite ja rahastamismudelite vahel. Äh, strukturaalne defitsiit, tasakaalu puudumine, need iseloomustavad kõik praegust olukorda ja see toob omakorda kaasa riskiohu, et praegu tehtud ettepanekud kahjustavad Euroopa majandust, isegi takistavad majanduskasvu oluline on saavutada rahvusvaheliselt võrdväärsed konkurentsitingimused. ameeriklased ei ole tegelikult valmis. tasakaalustamise eeskirjade vastuvõtmiseks. siin on olulised riski kaalumise meetmed ameeriklased tahavad äh, ainult vaadata, missugust mõju risk avaldab äh, bilansile, aga Baselis tahetakse arutada uut riski kaalumise äh, metoodikat. riski kaalumisel on mõju ka likviidi-, likviidsusele ja kapitalinõuetele ja kui ameeriklased sellega kaasa ei lähe, siis saab, äh, võib võrdsed võimalused unustada. oluline on oma kapitali ja ka kapitali nõuete kvaliteet. praegu on väga olulised omakapitali nõuded. meil on majandus, mida realiseeriv, mida toetavad väga, finantseerivad väga paljud erinevad pangad mis puudutab krediiti, siis me peame krediidi ja laenuga seotud riske hindame ja mitte vaatama ainult riske, mis on seotud kapitalinõuetega, me peame saavutama tasakaalu pankade vahel, kes on börsil noteeritud ja nende pankade vahel, kes ei ole noteeritud, eks jaepangad ja nii edasi. likviidsuskriis on väga reaalne ja tulevikus on vaja niisuguseid likviidsuskriise vältida ja me ei tohiks mitte ainult äh, piirduda sellega, et tegeleda kapitalinõuetega. me peame vaatama koondumistega seotud riski, me peame vaatama, kuidas neid riske vähendada ja vaadata, äh, mismoodi ikkagi tagastada, tagada rahastamine ja vaadata, missugune on riski koondumine teatud varaklassides. meil samuti peavad olema paigas artiklile vastu äh, toimivad meetmed, äh, ei tohi liialt toetuda krediidile, me peame vältima kinnisvaramulje. ja me peame ka väga tähelepanelikult olukorda kontrollima ja kutsun komisjoniga üles leidma alternatiivseid võimalusi ehk siis vaatama, mida me ikkagi CRD neljaga tahame saavutada finantsvõimenduskordaja on samuti väga oluline teema, sellepärast et see suhtarv võib-olla keskmisest madalam, olenevalt sellest, kuidas kapitaliturge mujal maailmas rahastatakse. me peame nende olukordade vahel vahet tegema, meil ei saa olla niisugune lähenemine, mis sooviks absoluutselt kõigile, need on arvesse võtnud suured muudatused, mis aset on toimunud. aga kahtlemata ka üleminekumeetmed on oluline teema, seadusandlikud ettepanekud, mis on seotud pankadega, peavad olema sidusad. me peame vaatama, missugused on tagajärjed, hindama neid, me peame hindama nende mõju ja meie kui kaasseadusandja peaksime ju samuti kandma vastutust Baseli komitee töö tulemuste eest, meie ju osaleme selles. me peame alustama tööd juba praegu ja mitte ootama aasta lõpuni, kui komisjon oma direktiivi ettepaneku teeb kui me osaleme Basel kolmes, siis meil on ka võimalus mõjutada Baseli komiteed, sest kahtlemata on tegemist väga oluliste teemadega Euroopa majanduse ettevõtete jaoks ja need tuleb õigeaegselt arvesse võtta ja Baseli komiteele mõju avaldada Baseli komitee peab käsitlema ka neid teemasid, mida meie selles aruandes tõstatame. Need peavad olema päevakorras, siis kui ka toimuvad äh, suve lõpupoole lõppläbirääkimised, äh, me peame leidma lahendused nendele küsimustele, mis siin aruandes on tõstatatud. aitäh! ma tean, et äh, pool kaksteist ma pean lahtuma, aga kui ma annan sõna mõnedele variraportööridele ennem, siis te saate ka ikkagi sõna. Udo, palun aitäh raportöörile tehtud ettepanekute eest. ma usun, et ma võin väga lühidalt oma seisukoha kokku võtta. kolm põhipunkti. kõigepealt me oleme avatud tasakaalustatuma ja avatuma hoiaku suhtes, aga see peab olema kõik väga targalt ja läbimõeldult tehtud vastasel juhul ei hakka asjad toimima ja me saame automaatselt eh, negatiivse tagasilöögi ja mõju. raportöör samuti kutsus üles nii-öelda väga tähelepanelikult kavandama tegevusi. ja teiseks, kui vaatame kõiki finantsturge, siis on väga olulised omakapitali reeglid Äh, ma saan aru, et peab olema üldine kokkulepe, kõik tahavad reformida kapitaliturge, arvesse võtta kapitalinõuded, aktsiakapitali nõudeid. aga tundub, et ettepanekud on väga erinevad, äh, tahetakse ära kasutada konkurentsieelist. Äh, loomulikult kauplemist turust võib määrustega märkimisväärselt mõjutada. raportööril on õigus, äh, kui ta räägib konkreetsetest tingimustest, mis Euroopas valitsevad antud valdkonnas. tal on õigus, kui ta tõstatab küsimuse ka selle kohta, kuidas Euroopa pangandussektor on üles ehitatud. ja samuti tal on õigus selles osas, mis ta räägib finantsvõimende suhtarvu kohta siin peab olema teatud võimalusi jah, seda piirata, kuid see peab olema proportsionaalne ja lähtuma reaalarvudest ja mitte abstraktsest riskist, see on lähenemine, mida meie oleme alati toetanud. ja me püüame välja töötada ka vastavad muudatusettepanekud. see kõik on väga oluline transatlantilise dialoogi raames. me peame arvesse võtma konkurentsiolukorda ka seal aga ärgem sulgem, sulgegem silmi konkurentsi ees Euroopas. olema väga selged eeskirjad paigas, mida hõlmata ja mida mitte nende reeglitega. ja kolmandaks, aga midagi väga olulist. meie positsioon on väga lähedane raportööri omale. arvestades seda, kui suur on kriis ei saa me aktsepteerida tehtud ettepanekut, et eneseregulatsiooni eh, organid, eh, mida tööstusharu ise loob, võivad eh, regulatsiooni asendada. Baseli komitee võib teha niisuguseid ettepanekuid, mille tulemus ei ole päris läbipaistev. me ei saaks niisuguse lähenemisega nõustuda ja seetõttu on väga oluline, et raportöör on üldse niisuguse omaalgatusliku äh, raporti koostanud ja väga oluline on tõhusat koostööd teha ja selle tulemusel raportit parandada. suur tänu. Lämbert. suur tänu, Roosinaine. kõigepealt arvan, et äh, esimene arvamuse projekt Äh, sisaldab paljud positiivset, ma arvan, et Uudaga on võimalik kompromissile minna ja kokku leppida, mida on võima-, võimalik saavutada. kõigepealt räägiksin likviidsusstandarditest. Need ettepanekud, mille komisjon on teinud, ei ole rakendatavad investeerimisfondide puhul, kes investeerivad oma klientide nimel, aga väga raske on vahet teha, mis on finantsinstitutsioonid tegevus, mis, mida nad äh, viivad läbi enda huvides ja mis on see, milline tegevus on see, mi-, kus nad tegutsevad kliendi huvides. me ei taha siiski mitte mingisuguseid lünki jätta. teiseks, ma arvan, et me peame äh, kapitali definitsiooni piirama äh, aktsiatega ja võlakirjadega ja see ongi kõik ning finantsvõimenduse tegur. selle puhul ei ole siin räägitud finantsvõimenduse piiramisest. meie tahame näha, et teatud piirmäärad oleksid finantsvõimendusele kehtestatud ja selles suhtes kavatseme ka muudatusettepanekud teha nüüd osa finantsvõimendusest on see, mis äh, bilansist välja jääb. selle asemel, et finantsvõimenduse suhtarvuga seda osa arvestada, mis äh, bilansist välja jääb, tahaksime meie pigem kõike bilansi alla võtta. kui me teame äh, seda, mis on äh, bilansis, siis äh, äh, pank peab selle kohta ka informatsiooni andma, aga kui midagi jääb bilansist välja, siis pangal kohustusi ei ole, seetõttu rõhutame meie vajadust, et panga tegevus väljaspool bilanssi peaks olema nullilähedane nüüd antitsükliliste meetmete puhul toetame me mõtet, et ähm, me peame prognoosima tsükleid, aga äh, küsimus on selles, kuidas riske hinnata. riski hindamine on praegu jäänud jälle finantsinstitutsioonide enda kanda ja äh, Neil ei ole muide kogemusi selles osas või, või tähendab, nad ei ole näidanud, et nad sooviksid täpselt hinnata riske. selle koormuse tuleks ilmselt finantsinstitutsioonidelt, pankadelt ära võtta, aga kui siseriske hinnata, mis siis teha, see muutub veelgi keerukamaks võib-olla tekib eh, terve uus sektor eh, finantsvaldkonda, mõnele see meeldikski, aga ma arvan, et eh, mingisugused suhtarvud peaksid ikkagi paika pandud olema selle asemel, et et need sõltuksid riski hindamisest, mis on alati hinnanguline ja arvud on siis hinnangulised ja suvalised. ja nüüd äh, rääkides kapitalinõuete neljandast direktiivist, siis kõige tähtsam eesmärk peaks olema lihtsus, selgus, et ei tekiks riskiohtu ja seetõttu peab äh, regulatsiooni ja definitsioonide lihtsust rõhutama ja samuti tuleb püüelda finantsinstitutsioonide suuruse piiramise poole. Mm, need olid need küsimused, mis meile probleeme tekitasid raportis äh, ja veel üks punkt. kapitalinõuded peavad progressiivselt arenema äh, vastavalt finantsinstitutsiooni kasvule. samuti on äh, arutatud seda kuulamistel, et äh, kaubanduses tuleb vahet teha erinevate tegevuste vahel Äh, mõned on neid nõudmisi äh, teostamatuteks pidanud, meie teeme siis nüüd ettepaneku, et äh, kaalugem kapitalinõudeid pankadele, mis koondavad oma tegevust, kui pank otsustab nimelt muutuda kitsa tegevusala pangaks, näiteks hoiupangaks ja, ja laenupangaks muutuda ainult, tegutsedes reaalmajanduses, siis eh, nendele esitatavad kapitalinõuded võivad eh, või peaksid olema eh, vähem piiravamad, see võiks olla pigem stiimuliks, mm, mis võib-olla suunaks panku ka oma tegevuse piiramise suunas. see ei peaks olema mitte nüüd rangelt kohustuslik, vaid panku tuleb panna äh, huvituma reaalmajandusest. suur tänu! suur tänu! Viki, kas sina oled variraportöör, jah? suur tänu suurepärase raporti eest Otmarle. keerukas temaatika on äh, väga lihtsas keeles esitatud ja ma äh, pean ütlema, et see annab tunnustust äh, kõrgest intelligentsusest ja see aitab meil ka paremini mõista seda temaatikat muidugi. suur tänu ajad, ajakavast kinnipidamisest äh, ja hea on ka see, et, et sa võrdlesid meie olukorda USA-ga. väga oluline on Baseli puhul läbipaistvus, CDR neljaga tegelevad inimesed äh, on väga head koostööd teinud ja äh, väga oluline on mõista või, või kaasada kõiki, kes äh, selle raamistikuga tegelevad, nad mõistaksid, mis meie seisukohad on. nüüd tahaksin eriti tänada sind, Otmar, selle eest, mis sa rääkisid rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite jõustamisest see küsimus tuleb selgeks rääkida, ei ole piisav, et paar riiki ütlevad, et neid on, neid, neid asju on vaja teistmoodi vaadelda. likviidsuse küsimus, selle ma tõstatasin ka eelmisel diskussioonil ja mul on väga hea meel, mis sa oled sellega teinud. likviidse vara küsimus on väga hästi selgitatud siin, pangal võivad ol-, pangal võib olla riigi obligatsioonides võlgu ainult siis, kui neil on likviidseid äh, varasid. see on praegu väga aktuaalne küsimus. teisest küljest, kui kaetud võlakirjadega on tegemist, siis need võivad omaette süsteemselt mõjutada pangandussüsteemi, seega me peame väga rangelt paika panema, mis, mis likviidsus tegelikult tähendab samuti kuulen, et soovitakse kapitali eh, selget eh, definitsiooni. Kapi-, enne kui ettevõte pankrotti läheb, peab kap-, kapital kahjumit tootma, aga kui me räägime kooperatiividest, näiteks minu koduriigis on, eh, on selliseid, selliseid tarbijaühendusi, mis tegelikult ei, ei ole börsil noteeritud, aga nende põhieesmärk on eh, oma klientide huve kaitsta, seega eh, me ei taha neile eh, kahju teha uue raamistikuga ma hindan ka väga seda mõtet, et pangad on reaalmajandusele tähtsad. tuletan eh, pank, meelde pankade osa eh, Euroopa telekommunikatsiooni ja muude võrgustika üles, võrgustike ülesehitamisel, meil on digitaalagenda, me peame mõtlema ka energiale nüüd uutmoodi, kõigele, kõige selle jaoks on vaja kapitali ühest küljest on tähtis, et pa-, pankadel oleks eh, nende projektide rahastamisel oma roll mängida, aga teine küsimus on see, eh, kui palju peaks Euroopa Liit sõltuma pangandusest ja panga finantseerimisest? Eh, me peame seega kaaluma ka, mis on pankade teised funktsioonid lisaks raha laenamisele pankadel on kindlasti liidese roll in-, invest-, investorite ja investeeringuid vajavate klientide eh, kokkuviimisel, seetõttu ehm, me teame, et väärtpaberastamine on liiga kaugel läinud eh, ja me tahaksime kontrollida seda tasakaalu, et riskide edasikandumine ei oleks liigne. Ehm, me peame siiski tunnustama pankade rolli laiemas ma-, majanduses, turgude arendamisel, riskide endale võtmisel, võib-olla võiks laiendada seda lähenemist panga rollile meie ühiskonnas, arvestades panganduse turgu. suur tänu! suur tänu, Astrid, kas sina soovid ka sõna võtta, sest äh, muidu vist ma pean ära minema? suur tänu, proua esinaine. järgmine. ma pean põllumajanduskomisjoni minema maheveinist rääkima ja ma arvan, et ka see on väga oluline, aga kõigepealt tahaksin loomulikult eh, raportööri eh, üldsuunda toetada. tõesti, eh, ta äh, selgitab meile äh, kirguid asju väga hästi, CD4 kapitalinõuete kohta, mida praegu ette valmistatakse, on kindlasti äh, väga oluline etapp pangandussektori edasisel äh, arengul ja seda arengut Äh, siis äh, tuleks ette valmistada nii hästi kui võimalik, iseäranis siis, kui on vaja äh, täita väga kõrgeid nõudmisi, mis on tingitud nüüd finantskriisist. ja ma näen, et ka paljud kolleegid on nõus sellega, et ja mina ka, et et kapitalinõuded, mis on nii liiga, liiga ranged, ähvardavad pangandussektorit äh, äh, lausa purustada ja me peame seetõttu väga tähelepanelikult jälgima, milline on õige tasakaal ja seda meie raportöör ka kindlasti teeb, ähm, seega oleks hea, kui me mõõdukalt ja tähelepanelikult jälgiksime arenguid. jagan enamusi, enamust raportööri seisukohtadest, aga kahest punktist tahaksin siiski kõnelda. näiteks finantsvõimendus me oleme Rahvusvahelise Valuutafondiga seoses sellest juba rääkinud, minu arvates tuleks kaaluda eh, neutraalset eh, finantsvõimendust, kui seda rakendatakse kindlate toodete eh, puhul karantiina. Äh, siis ei ole finantsvõimendusel mingisugust rolli ro,, äh, ülesanne või mingi roll tekib siis, kui on tegemist äh, riskialdiste toodetega. võib-olla ma olen küll naiivne, aga selle asemel, et ühte või, või, või paari finantsvõimendus suhtarvu Äh, väga ranget suhte arvu kohaldada, võiks hoopis teha nii, et reeglid puudutavad äh, teatud tooteid või hoiuseid, mis, mis tõesti äh, kujutavad endast riske. või minu arvates võiks proovida selles suunas minna, selle asemel, et kindlalt nõuda äh, rangete reeglite täitmist, mis võivad äh, negatiivse taga, negatiivseid tagajärgi kaasa tuua. Äh, samuti tahaksin rääkida hoiupankadest nende äh, tegevuse tegevust piiravad reeglid on meil väga ranged, aga minul on hirm, et võib-olla me läheme eh, liiga kaugele, takistades lausa eh, hoiupanga hoiustamisfunktsiooni täitmist, eh, mis siiski on väga oluline te teate isegi, et, et sektoris on juba ka selle, selles suhtes oma, oma hirmusid väljendatud. likviidsuse kate peab olema kohandatud vastavalt pankade tegevusalale, näiteks kui on tegemist hoiupankadega või siis, kui on tegemist investeerimisfondidega ja, ja hüpoteeklaenudega. kutsun üles lähenema küsimusele prak-, praktiliselt ning oluline on kohaneda uue olukorraga ja reegleid kohandada seal, kus on see vajalik Eh, mitte aga hakata murendama Euroopa pangasektorit, eh, mis eh, peab ikkagi sadu miljardeid eurosid leidma järgnevate aastate jooksul, et uutele nõudmistele vastata. Need olidki minu paar märkust, suur tänu um,! suur tänu, proua Luling! mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör, nii et võib-olla lubate ka minul nüüd sõna võtta. ja siis äh, Jean-Paul ja proua Jüri, kes soovivad äh, samuti sõna. minu kommentaarid kattuksid eelkõnelejate kommentaaridega väga suures osas, kuid äh, me oleme alati teadnud, et Basel, Baseli komisjon on loonud standardeid väga suurte pankade tarvis, aga mitte väikestele äh, pankadele, nende oskusteave piirdubki just nimelt nende suurte pankadega ja seetõttu kõik riigid ei rakenda nende kogemusi ja reegleid nii, nagu Euroopa Liit seda on teinud oma pankade puhul. me peame seda arvesse võtma iseäranis äh, nende liikmesriikide puhul, kus juba on erinevad struktuurid ja on ka teised liikmesriigid, nagu minu enda koduriik, äh, kus üritatakse teatavatele asjadele vastu äh, töötada ja kui me tahame äh, julgustada seda nii-öelda kitsast panga, pangandust, väiksemaid äh, struktuure, siis me peame tagama selle, et me ei võta vastu meetmeid, mis töötaksid sellele vastu Äh, ma ei tea, kas meie meetmed aktiivselt selliseid suundumisi toetavad, äh, aga igal juhul me ei tohiks äh, võtta vastu meetmeid, mis karistaksid selliseid suundumusi ja, ja seda piiraksid. siis võlaküsimust on siin mainitud, sellega on seotud probleeme ja null riskimäär, mis on on mõeldud, on sellele mõeldud, see kui me oleme ja kui rakendatakse, kui kasutatakse eurot valuutana ja ei saa tegelikult raha äh, nii-öelda trükkida, siis ei saa öelda, et mingisugust nominaalset riski pole. just nimelt see suutmatus raha juurde trükkida toob ka siia riskimängu, seda on näidanud tegelikult ka Kreeka olukorda ja kui äh, nende võlg keskpanga osas äh, ei oleks nii suur, kas siis selline äh, repoturu kriis äh, oleks üldsegi tekkinud. aga mis puudutab pikemat perspektiivi, siis ma arvan, et me peame olukorra eripärasid arvesse võtma ja vaatama suuremat pilti järelevalvemeet-, mehhanisme Eurotsoonis ja äh, süsteemse riskinõukogu peaks võib-olla selle üle järelevalvet äh, teost-, teostama ja mõningad sätted võiks äh, selle kohta kaasata ka kapitalinõuete direktiivi. me ei tahaks, et tekiks olukord, kus jällegi tekiksid ülemäärased puudujäägid ja aga kui me äh, nüüd tegeleme siin kapitalinõuete direktiivi koostamisega, siis äh, tuleb kõiki neid asjaolusid silmesse võtma, sellest äh, räägitakse võib-olla ka nõukogus ja komisjonis mina mõtlesin sellele juba ennem, kui sellest äh, avalikult ei räägitud kõva häälega, aga, aga nüüd sellest siis räägitakse, nüüd ma arvan, et seda võiks tõstetada. siis äh, teiste varade küsimuse ja nende varade kvaliteedi küsimuse äh, me ei tahaks, et me satuksime jälle sellesse väärtpaberistamise nõiaringi, me tahaksime, et oleks teist, erinevad varad ja ja me tahaksime, et varad oleksid kindlasti püsivad ja me võiksime täpsemalt mõelda nende kvaliteedi üle. mis puudutab raamatupidamise standardeid ja iseäranis lõiget I, siis me oleme nõus, et me peame lähendama äh, raamatupidamisnõudeid, äh, mis on vajalikud investeerimise jaoks ja mis on meil vaja usalduse äh, eesmärkide saavutamiseks. kuid põhiprobleem on siiski see, et investorid peavad teadma, milline on e-, ettevõtte väärtus, kui see müüakse ja usaldatavus järelevalve organid peavad teadma pika, milline on ettevõtte pikaajaline jätkusuutlikkus ja üksik, üks aruandlus ei suuda seda praegusel hetkel rahuldada, seda infovajadust ei saa loomulikult paralleelselt raamatupidamist pidada Ameerika Ühendriikides eksperimenteeritakse praegu investeerimisraamatupidamis, investoritele mõeldud raamatupidamisele ühe lihtsalt osa lisamisega, mis oleks siis mõeldud pikaajalise stabiilsuse kajastamiseks, aga aga siin tuleb praktilisuse osas veel eksperimenteerida ja seetõttu tunnen ma pisut muret selle punkti osas, me ei tahaks äh, loomulikult, et oleks täielikult topeltaruandlus, meil peavad, peavad olema täiesti läbipaistvad aruandlused, äh, äh, kõik peab olema läbipaistev, me ei, ei saa kasutada erinevaid filtreid lihtsalt, aga kõik ma arvan, et kui aruandlus on läbipaistev ja kõik teavad, et arvud äh, investoritele ja arvud äh, usaldatavus, usaldusstandardite osas on erinevad, siis on kõik korras. siis punkt äh, kolmteist, kus te julgustate väärtpaberistamist piirama ja siia tuleks lisada tegelikult ka võlakirjad ja ülemäärane võlakirjastamine Äh, bilanssi kaasamise osas, see kehtib ju ka kõikidele teistele instrumentidele. Äh, võlakirjad on väga head, need, äh, neil on, on pangalisa, garantii, aga kui kõik need, mis kõik need osad varadest, mis olid väärtpaberistamise all, enam lähevad nüüd võlakirjastamise alla, siis võib tekkida probleem, kus tekivad äh, uued, äh, uued riskid, äh, suured riskid ja ma arvan, et sellisel juhul me ei saavuta laenamise vallas soovitud tulemusi, kui me ei anna pankadele võimalusi vastutustundlikult ja turvaliselt elemente siiski bilansi välise, väliselt rakendada. ja varad äh, ja äh, majanduses kasutatavad äh, vahendid, need peavad optimaalselt olema seotud ja me ei tahaks reaalmajandusele antavaid laene piirata, ma arvan, et me peaksime ettevaatlikult oma soove siinkohal sõnastama. ja siis lõige kuusteist, kus te räägite ühistustest ja hoiupankadest, võib-olla me võiksime siin ma mainida ka mutuals liiki äriühinguid, sellepärast et need käivad väga hästi siia alla. ja mis puudutab vastaspoole krediidiriski, siis äh, siin ma arvan, et me võiksime ka Langeni raportis toodut arvesse võtta ja mis puudutab finantsvõimendust, siis äh, ma juba kordaksin siin öeldut, me ei tahaks äh, tekik-, siin, et tekiksid negatiivsed stiimulid ja me peame väga ettevaatlikult äh, tegutsema. ja kui asi puudutab bilansiväliseid elemente, väärtpaberistamist, ja äh, on tegemist äh, samasuguse äh, küsimusega, kus me peame, peame olema ettevaatlikud ja tagama siiski selle, et oleks võimalik anda laene reaalmajandusele, sellepärast et kui äri, et äriettevõtte olemus iseenesest ei tähenda riske, veel kolm sõnasoovijat, brošüüri Jean-Paul, proua Ferrer. Jean-Paul kõigepealt. Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine. loomulikult äh, pean ma kõigepealt ütlema, et toetame täielikult Otmar Karaste tehtud tööd äh, see, et et äh, just Otmar Karas määrati selle raporti koostajaks, see näitab tema pädevust, aga äh, mis, äh, millised huvid on selle raporti taga, muidugi võib täpsustada, detailiseerida panga regulatsioone ja täpselt väljendada ennast ja, ja, ja muide äh, kõik äh, märkused, mis äh, seda aspekti puudutasid, on õiged, aga, aga selle raporti strateegiline eesmärk, mis see on? minu arvates äh, ütles raportöör õigesti, et praegu on selline olukord, et Euroopa Parlament peab ennast kuulda andma, enne kui uus määrus vastu võetakse, samuti äh, tuleb koostööd teha Baseli komiteega. probleem ongi just selles, milline kaal on sellel, mida meie ütleme, mida meie äh, teeme, teeme ütleme võrreldes Baseli komiteega. praegusel hetkel on nad niisugu-, nagu vaakumis, ei võta ühendust kellegiga, e, e, keda see temaatika huvitab ja e, kuidas siis saab Euroopa vastu võetud direktiive kohaldada sellises olukorras? konkurentsi puhul peab ütlema, et Euroopa kom-, liit äh, käib Baseli komitee äh, järgi ja, ja USA äh, teeb kõike niikuinii omamoodi. aga samas tegutsevad rahvusvahelised pangad Baseli komitee põhimõtete järgi juba sellest tekib e-, e-, esimene turumoonutus, sest meie pangad rakendavad hoopis teistsuguseid reegleid kui USA pangad. teiseks, me soovime, et tehingud oleksid nii turvalised kui võimal-, võimalik. me soovime kapitalinõudeid paika panna, aga praegused nõuded on ebareaalsed, kui me vaatame neid laenu, mida pangad peavad võtma selleks, et kapitalinõudeid Äh, täita, siis me näeme, et et see, need summad on viis kuni kuus korda suuremad, kui nad on suutelised laenama. raportöör ütles isegi, et äh, praegune finantskriis on li-, likviidsuskriis, mitte maksejõuetuse kriis. kriis tekkis Euroopas siis, kui äh, pangad enam üksteist ei usaldanud ja panga, pangandusturg äh, kaotas oma usaldatavuse. ja seetõttu tekkis äh, olukord, et ei, ei olnud piisavalt võimalik laene saada seal, kus vaja oli. seetõttu on oluline ähm, vaadelda meie väljakutseid äh, kahest aspektist. kõigepealt äh, peab Euroopa Parlament olema valmis äh, reageerima ja mitte aktsepteerima ükspuha milliseid nõudmisi ja teiseks palli komitee peab ka teadma, et me ei nõustu igasuguste ettepanekutega. me tahame, et tehingud oleksid turvalised, et pangad oleksid tugevad, et et, et pangad saaksid ettevõtteid finantseerida ja e, e, samas ei tohi e, ka kägistada pangandussektorit ükspuha millise, milliste kõrgendatud nõudmistega. Te rääkisite ise väikestest pankadest ja nende tegevusmudelist. täna minu meelest väga tähtis ja raportöör mõistab seda, et on vaja hoiatussignaale välja saata, et kui me soovime äh, usaldusväärset pangandussektorit, siis me tahame selliseid panku, mis on usaldusväärsed, mis tegutsevad majanduse huvides, aga mitte sellised laialivalguvad pangandusek-, pangad, kes tegutsevad mitmes sektoris korraga. suur tänu, proua esinaine, et andsite mulle sõna. mul on kaks üldisemat kommentaari ja ja ka mõningad äh, täpsemad kommentaarid omalt poolt. kõigepealt, äh, nagu me kõik teame, meie eesmärk selle määrusega on äh, hoida ära spekuleerimist, karistada spekuleerijaid, kuid samas mitte muuta majandustegevust keerulisemaks. ja ma arvan, et me peaksime kõiges oma pingutustes sellest lähtuma. ja siis kapitalinõuete äh, karmistamine peaks äh, leidma aset äh, majanduse tsük-, majandustsükli positiivse vahemiku jooksul. ja ma tänan raportööri selle õige lähenemise eest, me peame tegutsema, parlament tegutses kiiremini kui komisjon ilmselt, meie institutsioon tajub, et ajasurve meile on tugevam kui, või tajub ajasurvet paremini kui komisjon ja ma arvan, et meie töö aitab ehk kaasa ka komisjoni töö kiirendamisele. ja nüüd konkreetsemad kommentaarid. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me uurime, millised ka on kapitalinõuete mõjud Euroopa Liidu erinevates piirkondades, äh, me peame arvesse võtma Kesk- ja Ida-Euroopa äh, riikide äh, riikide erilist olukorda ja pankade allosakondade erikorda ja filiaalide osakorda, sellepärast et väga paljudes nendes riikides on majandustegevus põhiliselt välispankadele üles ehitatud ja kriisi ajal me oleme kannatanud äh, sellepärast, et emapangad kannavad hoolt omaenda huvide eest ja oma tütarettevõtted jätavad unarusse. mis puudutab äh, likviidsust, siis meil on raskusi selles valdkonnas ja, ja selline olukord äh, muudab majanduskriisi eriti karmiks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. ja niisiis äh, ennekõike tuleb arvesse võtta ka tütarettevõtteid siis äh, rahastamise äh, määr, äh, me peaksime arvesse võtma Kesk- ja Ida-Euroopa riikide erivajadusi. me ei tohiks rakendada nullväärtusmäära emapankade, emapanga krediidi jaoks see tekitaks probleeme likviidsuse, kapitali, kapitali likviidsuse täpsustamisel. Äh, piiriülene olemus vajab ka arvesse võtmist. siis äh, jällegi see äh, rahastamise, stabiilsuse rahastamise määr Äh, seda tuleks äh, täpsustada ja ka kohaliku äh, omapäraseid arvesse võtta Ungaris, nagu näiteks jaekrediitide puhul lühikesed krediidid on stabiilsemad, kui tavaliselt arvesse võetakse ja tavaliselt eeldatakse, ehkki tuleb rakendada klassikalisi likviidsusmeetmeid vastuvõtja riigi finantsorgan peab äh, saama juurdepääsu all ettevõtte tütarettevõtte äh, finantsandmetele ka siis, kui äh, tegelikult on tegemist teises riigis paikneva emaettevõtte, tütarettevõttega. siis põhimõtteid tuleks lihtsustada kaks, kaks kategooriad tuleks ühendada üheks kategooriaks. mis puudutab varasid, siis hoiupankade ja ühistute varasid tuleks arvesse võtta ja me ei tohiks rakendada eeskirju, mis kehtivad suurtele pankadele, sellistele väikestele ettevõtetele, sellepärast et sellised ühistud ja väiksemad pangad Nendel on oma varad, mis suudavad äh, kahjusid kanda ja kohustused kui sellised äh, ei äh, ole kapital, sellepärast et need ei suuda otseselt, otseselt vaja, võimalikku äh, kahjumit kanda. ja siis äh, äh, me peaksime tooma nimekirja nendest varadest, mis suudavad kahjumit kompenseerida. ja teataval määral võib seda teha võib-olla ka aktsiate abil. siis kapitalireserv, kapitalipuhv, ohvri põhimõte on õige põhimõte, see on asjakohasem kui äh, antitsükliline kapitali kogumise põhimõte. kui need kaks äh, meedet, kaks elementi ei vasta vajadustele, siis äh, kahekümne viie tasandi limiiti tuleks rakendada. Äh, mis puudutab kapitalipuhvrit, äh, siis kõige olulisem ei ole siin krediidi ja SKT element, vaid aktsiate väljastamise element. Elisha. suur tänu ma olen äh, viimane sõnasoovija, nii et ma ei hakkaks kordama kõike seda, mida siin on juba varem öeldud, kuid äh, sellegipoolest sooviksin raportööri tänada, tegemist on keerulise teemaga, raportööri äh, ülesanne on olnud raske ja ma leian, et tema töö tulemus on hästi tasakaalustatud, äh, see on hea töödokument, hea alusdokument meie edasiseks tööks. minu kommentaarid on äh, pisut poliitilist laadi, parlamendi kaasamine ja parlamendi äh, muutmine käivitama panevaks mootoriks on minu meelest väga oluline mõte ja siis veel meil äh, tekib risk, et äh, meie äh, majandussektorid kõikide nende määruste all lihtsalt löövad vankuma nende koorma raskuse all ja rahvusvaheline International Settlements Bank on oma esimese hinnangu juba andnud kõikide nende meetmete mõju kohta ja EIS on öelnud, et mõju ei ole nii suur, kui oleks võinud arvata. algul arvati, et pangad lihtsalt hakkavad ägisema kogu selle koorma all, kuid paistab, et mõju siiski pole nii suur ma ei tea, kas härra Kaaras on selliste hinnangutega kursis, siis äh, äh, tasakaalu puudumine Ameerika Ühendriikide arengute ja meie äh, Euroopa arengute vahel äh, on ka asi, mida tuleks käsitleda. delegatsioon, äh, me saadame delegatsiooni Ameerika Ühendriiki järgmisel nädalal, ma võin selle delegatsiooniga liituda ja võib-olla me peaksime seal ka omalt poolt mõningad sõnumid edastada oma partneritele Ähm, kriisikomisjon äh, seal püüab tegutseda teistmoodi, kui meie seda oleme teinud. ma arvan, et erinevad delegatsioonid, kes äh, asuvad teele Ameerika Ühendriikidesse, peaksid äh, kokku leppima põhisõnumi osas, mida me edastame, rääkides Ameerika administratsiooni esindajatega ja võib-olla need põhipunktid tuleks paika panna. kaks-kolm punkti me tahame, et meil oleksid võrdsed tingimused ka rahvusvahelisel tasandil, see on üks meie eesmärke. Äh, ja see on olnud parlamendi jaoks eesmärgiks kogu aeg ja see võiks olla ka Atlandi-ülese koostöö puhul oluline. suur tänu! suur tänu, härra Karas! kui soovite arutelu kokku võtta, siis äh, palun, teil on sõna, rohkem sõnasoovijaid praegusel hetkel peale teie ei ole. suur tänu! ma tahaksin kõigepealt avaldada tänu, mis puudutab minu raporti poliitilisi eesmärke ja meie lähenemisviisi, siis ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühel meelel, me võime siin saata selge sõnumi komisjonile ja selge sõnumi ka Baseli komisjonile. ja on päris selge, kuidas me tahame, et finantsturgu reguleeritakse. teiseks, me ei kirjuta siin mingisugust direktiivi. meie eesmärgiks on esitada poliitiline raport, mis äh, ei ole iseenesest äh, õigusloov äh, e-, dokument, vaid poliitiline arvamuse avaldus asi on hoopis teine, kui meil on siin ees juba direktiivi ettepanek. nagu Ferreira, proua Ferreira ütles, siis äh, ma lähen ka Ameerika Ühendriikidesse, ehkki äh, alguses oli meie delegatsioon äh, juba täis. väga oluline on, et äh, me erinevad komisjonid edastaksid samu sõnumeid oma, meie partneritele me räägime sageli kriisi põhjustest ja kui me räägime kriisi mõjudest, siis tuleb meil ka teha sellest kriisist õiged järeldused. mul on juba mõnda aega olnud tunne, et meie peaksime tegutsema koordineeritumalt, rangemalt, meil on vaja Euroopa Liidu Äh, regulee-, tasandi reguleerimist äh, ja, ja maailma tasandi kontrollimehhanismi ja seetõttu meil oleks vaja ka Atlandi-üleselt toimivaid kontrollimehhanismi, mehhanisme ja meetmeid. mis puudutab äh, mõju-uuringuid, siis mõju-uuringud oleksid väga kasulikud, praegusel hetkel räägitakse erinevaid kuulujutte sellest, milline oleks uute meetmete mõju äh, ja sellised äh, sisetundest lähtuvad lähenemised äh, ei ole eriti kasulikud, otse vastupidi, need töötavad meie eesmärkidele vastu, meil oleks vaja konkreetseid objektiivseid uuringuid äh, võimalikust mõjust, kõik ettepanekud on siin väga teretulnud ja kui ma Ameerika Ühendriikidest tagasi tuled, siis kohtun, kohtun variraportööridega. võib-olla ma võib-olla poleks seda palju palutud, äh, kui ma paluksin teil saata oma arvamused, oma mõtted, äh, on minu büroosse, mu kontorisse. Äh, katsuge siis eristada muudatusettepanekuid ja niisama mõtteid, õigusloomeline ja katsuge eristada poliitilist mõju ja legis- ja õigusloomelist tööd. suur tänu, härra Karassa! muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksas juuni. me räägime muudatusettepanekutest kahekümne kaheksandal juunil ja komisjonis hääletame kuuendal septembril. täiskogu on plaanis äh, sept-, täiskogu septembri teise osaistungjärgu äh, käigus ja sellega olemegi jõudnud tänase hommikuse päevakorra lõppu ja võime äh, pidada lõunapausi, võtke kaasa ka oma hääletuskaardid pärast, sellepärast et Äh, meil on veel kolmteist, nüüd kaksteist, üksteist hääletuskaarte masinates, äh, ärge unustage neid masinasse, aitäh!